kedves kollégák folytatjuk az ülésünket a következő äh, austatud parlamendi liikmed head kolleegid läheme edasi oma päevakorraga ja edasi arutame suulist küsimust mis põhjus äh, mis on seotud satelliidipõhise tehnoloogia arendamise ülemaailmsete lennuseiresüsteemidega äh, see on meie järgmise debati teema ja esiteks saab sõna kohe härra Kraamer kes on küsimuse autoriks härra Kraamer, teil on sõna. Äh, volinik, austatud daamid ja härrad, äh, transpordikomisjoni nimel tahaksin ma suulist äh, küsimust